So welcome to tere tulemast meie komisjoni, infokomisjoni pärastlõunasele koosolekule. meie komisjonis on tarbijad vähemalt võrdsel kohal nendega, kes teenuseid ja kaupu pakuvad tarbijatele. nii et meil on väga hea meel, et volinik Jürova on siia tulnud meie komisjoni sellepärast et meie arvates on teie pädevuste hulgas tarbijad esikohal, mitte justiitsküsimused ja nii edasi. nii et tere tulemast siia meie komisjoni. meie komisjoni eesmärk on rääkida töö, komisjoni tööprogrammiga saavutatud edusammudest ning edasisest tööprotsessist tahaksime rääkida õigusloomelistest teemadest, mis on praegu tööjärgus äh, ja rääkida selle aasta prioriteetidest. nüüd annan sõna volinikule, kellel on sissejuhatav sõnavõtt ette valmistatud, selgitasin volinikule, et väga paljud meie komisjoni liikmetest on erinevate üle, ülesannete täitmisega seoses äh, sel nädalal ära, kuid äh, viis suurimat fraktsiooni on äh, enam-vähem esindatud, nii et suur tänu volinikule, kes meie komisjoni on tulnud. suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud komisjoni liikmed, suur tänu teile koostöö eest ja suur tänu, et kutsusite mind siia struktureeritud dialoogi korras, kui mäletate minu kuulamisel ja meie varasematel kohtumistel üldiselt olen lubanud, lubanud, et äh, jätkan teiega suhtlemist mitte ainult selliste koosolekute kaudu, vaid ka vahepealsel ajal äh, teiega konsulteerides äh, ja mul on hea meel iga võimaluse eest, mis mulle antakse teiega mõtteid vahetada ning teie seisukohti ära kuulata. kogu oma mandaadi ajal olen ma otsustanud olla tarbijate hääletoruks äh, ja kaitsta ka kõige haavatavamate tarbijate huvisid. minu äh, sooviks on kait-, tagada tarbijatele suurem valik, suurem kaitse ja äh, usaldus. ja seda silmas pidades algatame me ka erinevaid õigusakte ja pidades silmas alati tarbijate vaatenurka. mul on hea meel teile teatada, et viimase paari kuu jooksul oleme mitme algatuse osas edu saavutanud ja, ja sellest saavad käegakatsutavad kasu meie tarbijad Energialiidu ettepanek, mille komisjon esitas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta veebru-, kahekümne viiendal veebruaril ja sealgi on tarbija kesksel kohal, me tahaksime, et energia ülemineku suhtes tunneksid tarbijad omanikutunnet, et nad saaksid kasutada uuest tehnoloogiast, mis nende energiakulusid vähendaks, et nad saaksid osaleda energiatuju kujundamises ning me tahaksime tagada ka selle, et äh, ohustatud tarbijad oleksid kaitstud. koos kolleeg Cecilia Malmströmiga kaitseme me ka tarbija huvisid TTIP läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega. me peame jõudma partnerluslepinguni, mis võtab arvesse Euroopa tarbijate muresid ja vajadusi. kaubanduskokkulepped võivad tuua kaasa madalama hinna, suurema valiku ning äh, võivad tuua kaasa ka uusi äh, töökohti ja seda peabki TTIP tegema, kaitstes samal ajal ka tarbijate õigusi küsimusi. üks teine oluline teema on see, et tarbijatel peab digitaalse äh, siseturu osas olema oma sõna sekka öelda, see on äh, komisjoni jaoks väga tähtis äh, prioriteet. digitaalturu strateegia avaldatakse paari nädala jooksul. esialgne arutelu toimub volinikega järgmisel nädalal seal on erinevaid elemente, lepingud, andmekaitste, äh, pilvega seotud küsimused äh, ja nii edasi ja nii edasi. mina tahaksin äh, lihtsustada tarbijaeeskirju online ja digitaalsete ostudega seoses digitaalne turg võib saada meie majanduskasvu tulevikumootoriks Euroopa Liidus. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ainult viisteist protsenti tarbijatest sooritasid internetis oste teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest. nelikümmend neli protsenti tarbijatest ostsid siseturult oma koduriigist läbi interneti ja ainult viis protsenti ettevõtetest müüdsid oma tooteid üle, piiriüleselt läbi interneti. on selge, et me peame digitaalse siseturu potentsiaali täielikult ära kasutama ja seal on veel palju teha jäänud. praegused Euroopa liidu eeskirjad kon-, lepingutingimuste osas ei kaitse tarbijaid digitaalse sisuga seoses täielikult, sellistes lepingutes tavaliselt jääb risk tarbija kanda, puuduvad Euroopa Liidu eeskirjad vigaste digitaalse toodete kohta ja mõned liikmesriigid on juba alustanud selliste eeskirjade koostamist ning Euroopa Liit peaks samuti selle õigusliku lünga täitma, enne kui me loome kahekümne kaheksast erinevatest reeglistikust koosneva killustunud süsteemi. me peame digitaalse sisu valdkonna ära reguleerima. olen valmis kuulama äri erinevaid võimalusi, erinevaid alternatiivi, tahaksin õiglast lähenemist, mis annab tarbijatele digitaalse siseturu äh, ilma, et ettevõtjad oleksid liigse koorma all rääkides õiglusest ja ettevõtlusest, siis väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted tavaliselt satuvad äh, turukurvitamise ohvriks ähm, ja seda ka piiriülese kaubanduse puhul. kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv äh, eksitava äh, reklaami osas ei ole piisavalt tõhus ja seepärast komisjon on otsustanud selle eelmisel aastal üle vaadata. kahjuks see protsess on viibinud Euroopa valimiste tõttu. oleme valmis õiguskindlust edasi edendama ning tagama VKE-dele suurema kaitse äh, petuskeemide ja muu sellise vastu. tahame keelustada selgelt eksitavad tavad äh, ning äh, teiseks tahaksime parandada piiriülest jõustamist tarbijapoliitika ei seisne ainult õigusaktides, vaid ka praktilistes abivahendites, näiteks vaidluste lahendamise süsteemides. kaks nädalat tagasi minu kolleegid esitasid teile online vaidluste lahendamise platvormi mudeli ja selle platvormi katsetamine läks väga hästi, minu suureks rõõmuks oli kakskümmend osalist, nii palju kui ma kuulsin ja kui keegi tunneb huvi selle platvormi vastu, siis võime seda üritust veelgi korrata. kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, see platvorm äh, läheb avalikule kasutamisele, see siis muudab see tarbijate ning online kauplejate vahelisi suhteid täielikult vaidluste lahendamise platvorm aitab tarbijatel tekitada rohkem usaldust ning suurendab ka kauplejate usaldusväärsust ja öö, äh, samad põhimõtted kehtivad ka pakettreiside paketi puhul äh, ja komisjon annab endast parimaid jõuda lõppkokkuleppele. olen tänulik teie koostöö eest ja tahaksin tänada iseäranis raportööri proua Colin Langenit, äh, variraportööre ning loomulikult proua Fordi, teie komisjoni esinaist ning tahan tänada ka Läti eesistujat. jään lootma teie edasisele koostööle ja toetusele läbirääkimistes nõukoguga, nii et me jõuaksime kokkuleppele lähikuude jooksul. lugupeetud daamid ja härrad, oma mandaadi jooksul kavatsen ma panna rõhku peamiselt meie tarbija kaitseõigusaktide rakendamisele praktikas. tarbijakaitsealane koostöö liikmesriikide vahel on väga oluline element ning see peab olema kooskõlas ka digitaalse ühisturu põhimõtetega äh, ja kui me vaatame üle oma tarbijakaitse äh, õigusakte, siis vaatame üle ka, kuidas kõige paremal moel äh, liikmesriikides kaitsta online-pettuste ja online-rikkumiste eest ning kiiremini reageerida sellistele rikkumistele. austatud liikmed, järgmisel kuul on esimese tarbija kaitsealase õigusakti aastapäev, neljakümnes aastapäev, tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal võeti vastu määrus, millega loodi ajutine tarbijakaitse ja teavitamise programm ning sellega pandi paika viis põhiõigust õiguskaitsele, õigus tervishoiu ja ohutuse, ohutusele, õigus majandushuvide kaitsele, õigus edasikaebamisele, õigus teabele ning haridusele ja õigus esindatusele. aastate jooksul oleme sammhaaval saavutanud nii mõndagi nende põhiõiguste valdkonnas, nii aluslepingus kui ka teiste õigusaktide abil ning äh, kõik need elemendid moodustavad tänase tarbijakaitse aki. neljakümnes esimese tarbijakaitsealase õigusakti aastapäev on suurepärane hetk tulevikule mõtlemiseks. tahaksin äh, tarbijakaitsesse suunata pilgud tulevikku äh, ning olla valmis kahekümne esimese sajandi väljakutseteks. Teie toetus selles protsessis on möödapääsmatu. tahan jätkata tihedat koostööd teiega selles valdkonnas samuti tahaksin jätkata teavitustööd meie saavutustest. selleks on mitmeid võimalusi sel aastal, nagu näiteks juunikuus toimuv tarbijate tippkohtumine, kus räägitakse ka tarbija kaitsepoliitika tulevikust. loomulikult saame nendest asjadest rääkida ka siin täna juba paari sekundi pärast. suur tänu teile tähelepanu eest, aitäh! Thank you very much for covering suur tänu, et rääkisite nii paljudest erinevatest äh, valdkondadest, kõigepealt saavad sõna koordinaatorid ja kui neid kohal ei peaks olema, siis äh, nende asendaja ja siis ülejäänud äh, parlamendiliikmed, nagu ma aru saan, Olga asendab siin proua Keppardi sotsialistide seast, aga kõigepealt siis Rahvapartei äh, asendate Andreas Schwabi, nagu ma aru saan. suur tänu. suur tänu, proua volinik, osalemast meie kohtumisel, ütleb äh, proua Tuun. suur tänu, et andsite ülevaate sellest, äh, mida olete teinud äh, tänaseni. Teie mm, portfell on väga-väga huvitav, aga ka väga oluline ja siin komisjonis on väga palju neid inimesi, kes tunnevad kindlasti suurt headmeelt siis, kui te erinevate aspektide puhul edu saavutate. esimene märkus aga. Te ütlete täiesti õigesti, et tarbijakaitse seadusandlus peab sobima ka digitaalse ühisturu jaoks, aga tegelikult see ühtne turg on ju üks ainus turg, olgu ta siis nii-öelda reaalne või digitaalne me peame kõik aru saama sellest, et neid kahte ei ole võimalik omavahel lahutada. tarbijate jaoks on tegemist ühe ja sellesama asjaga, kauplevad nad tavalisel turul või üle interneti. seadus peab neid igal juhul kaitsma ja teenima ja nagu te ütlesite, tõesti, nelikümmend aastat tagasi võeti vastu esimene tarbijakaitsealane seadusandlus, ma ei mäleta, millal ta täpselt, millal see täpselt oli, nelikümmend aastat tagasi. ei kuule, mida ütleb proua Jourova. proua Tuun jätkab, võib-olla peaks seda tähistama üheskoos see ongi meie institutsiooni üks äh, kõige suuremaid äh, puudusi äh, meie kõigil institutsioonide puhul. nimelt me ei edasta väga hästi seda, mida on saavutatud. loomulikult tarbijakaitsealane poliitika, seadusandlus on üks väga-väga suur asi, aga rahvas eriti sellest midagi ei tea ja ma loodan, et teie suudate selle ikkagi ka rahvani viia et inimesed teaksid, mis nende õigused on ja kes neid õigusi kaitseb. see kõik on oluline meie ettevõtlusele, majandusele ja nii edasi. kui tarbijad oma õigustega kursis ei ole, siis nad ei usalda äriringkondi ja nii jääb ettevõtetel raha saamata, sest tarbijad oma rahast ei loobu. aga reeglitest oleks kasu kõigil ja siis online vaidluste vahe, lahendamise süsteem, arutelu tegelikult oli väga-väga hea, kuid saadikuid oli vähe kohal. võib-olla te kordate seda mõtet, mida te jagasite sellel kohtumisel. see näitab seda, milliseid väga konkreetseid lahendusi on võimalik tarbijate jaoks välja arendada selleks ja ühtlasi ühisturgu siin konkreetsel juhul siis digitaalset turgu toestada. üks asi vajaks kindlasti edasist tööd nimelt äh, väga palju tuleks veel ette võtta keele küsimustes. osa tõlkesüsteemidest toimis hästi, aga üks osa jäi, äh, jättis palju vajaka. kui me oleme olnud tootjatega ühenduses ja nad on meile rääkinud seda, kuidas neid diskrimineeritakse erinevates äh, riikides, teistel turgudel kuidas turud on väga erinevad Euroopa Liidus, siis eh, tegelikult komisjon võiks midagi selles osas ette võtta, sest et eh, sellest saab ju peaasjalikult kahju eh, tarbija, kellel ei ole juurdepääsu siis võrdselt kõikidele turgudele. otsingumootorites näiteks erinevates riikides otsinguid või päringuid tehes on tulemused väga erinevad ja minu meelest see on tõsine probleem, et kõigil ei ole juurdepääsu täna kõikidele toodetele. ja ei ole ka ühtset müügiõigust, millest te rääkisite, see on ka üks väga terav probleem, mis takistab tarbijatel siis äh, täies mahus ühisturul osalemast see ei puuduta mitte ainult loomulikult äh, e-turgu, ja sellised probleemid, näiteks äh, mina Poolas äh, ei saa vaadata House of Cardsi seriaali, äh, Belgias ma saan ja kui lähen koju, siis ma ei saa seda vaadata ja minu meelest see on täielik diskrimineerimine. Olga Senelova, palun järgmisena. lugupeetud proua volinik, ma kasutaksin seda eelist, et ma saan teid Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis Euroopa Parlamendis tervitada äh, ja teiega rääkida teie emakeeles. suur tänu sissejuhatavate sõnade eest, suur tänu ka nende prioriteetide eest, mis te välja tõite, need kolm prioriteeti, mis kõik puudutasid tarbijaid. tarbija ohutus, tarbijate usaldusväärsuse tõstmine ja ka õigusliku järjepidevuse tagamine on tõesti väga tähtis mul on mõned küsimused. minu eelkõneleja proua Tuun tõstatas juba ühe küsimuse. see puudutab äh, tarbijate diskrimineerimist äh, nende päritolu või elukoha pärast. kuidas on võimalik äh, seda diskrimineerimist vältida. me oleme pärit samast riigist ja sellepärast on meil samasugused kogemused. jah, tegelikult teoreetiliselt on meil olemas seadused, millega sarnane diskrimineerimine on keelatud, aga samal ajal me teame, et praktilises elus see ei toimi. meie tarbijad äh, on teatanud väga paljudest diskrimineerimistest, rääkinud ka sellest, kuidas erinevad äh, hinnad on erinevates riikides, kuidas ei kasut-, tagata sama kvaliteeti erinevate toodete puhul, kuidas on ka näiteks autode äh, rentimisel erinevad hinnad. kas te olete nõus sellega, et tarbijate diskrimineerimine äh, vähendab nende usaldusväärsust äh, ja nende usaldust siseturgu ja kuidas te kavatsete selles küsimuses edasi minna? ja minu teine küsimus puudutab seda olukorda, kus äh, tarbijal õigustest ei peetud kinni ja ta pöördub sellepärast kohtusse. Te teate, et meil on horisontaalne õigusloomeline ettepanek, mis puudutab kollektiivhagisid ja kollektiivseid kompensatsioone. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Euroopa Komisjon ähm, esitles oma soovitust ja ütles, et äh, tegemist on vabatahtliku meetmega. tahan teie käest teada, kui paljud liikmesriigid on selle kollektiivse kompensatsioonimeetme sisse viinud ja kas need süsteemid on erinevatel äh, liikmesriikide turgudel võrreldavad ja kas te olete välja töötamas uut seadusloomelist ettepanekut, juhul kui see nii ei ole? ja muidugi tahan ma ka teada seda, kuidas teie suhtute Euroopa müügiõigusesse? Simple. väga lihtne küsimus. kõigepealt siis koordinaatorid, siis lähme teise vooru juurde. Dan Dalton ECR fraktsioonist. suur tänu, suur tänu, härra volinik, kohale tulemast. meie seisukoht kõigepealt väga hea Äh, on see, et te rääkisite TTIP-i lepingu kasudest äh, tarbijatele, meie fraktsiooni jaoks on see oluline teema, see tuleks selgemini tuua välja aruteludes, avalikes aruteludes. see on jäänud natukene varju teiste küsimuste taha justkui peitu ja tarbijaid peaks rohkem koolitama selles küsimuses, aga konkreetsed küsimused nüüd kõigepealt äh, tarbijatoodete ohutuse direktiiv, komisjon artikkel seitse osas läbi viimas analüüsi, nimelt siis päritoluriigi äh, kohustuslik äh, märgistamine, kas te võiksite täpsustada seda, et kuhu sellega on jõutud ja mis puudutab digitaalset üht, ühisturgu, siis äh, loomulikult väikeettevõtetele on tehtud see asi palju raskemaks hiljutiste kohtulahendite pärast ja väga oluline, et me peame ühte probleemi lahendades digitaalsel turul mitte tekitama uut probleemi. aga nüüd ma kordan natukene nagu katkine plaat seda, mida on öelnud teised koordinaatorid, aga meil on tõesti litsenseerimisega tõsiseid probleeme digitaalsel turul, kui keegi ostab digitaalset eh, sisu kandvat materjali, siis nad ei tea eh, tihti seda, et nad välismaal ei saa seda kasutada. jah, Rahvapartei eh, vaatab House of Cardsi, minu jaoks on kriketimängud olulised, see on väga-väga tõsine probleem mis tuleb lahendada, sellepärast et kui see jäetakse lahendamata, siis me tegelikult soodustame sellega piraatlust. kui inimene seaduslikult ei saa kasutada Eh, sisu, eh, siis ta teeb seda mitteametlikult, ta üritab leida endale <laughs> vahendid, kuidas seda teha. ja tegelikult meie ei peaks sellist asja julgustama, me peame kokku panema eh, õigusliku raamistiku Euroopas, mis annab kõigile juurdepääsu sellele, millele neil tegelikult on õigus. ja litsenseerimissüsteem tuleb saada paika ja sellega on seotud see, et kodanikud, nagu ma ütlesin, ei tea tihti äh, Ehm, mis nende õigused on ja seega minu küsimus on, et kas te oleksite digitaalühiskonna dialoogi eh, raames valmis tulema välja platvormiga selle kohta, et eh, selle kohta, et mis lähitulevikus saavad olema muutused digitaalse seadusandluse puhul, kui neid saab olema. aitäh. Äh, järgmist täna liberaalide fraktsiooni koordinaator. suur tänu, ütleb proua Šarasno-, Šaranzova. Te olete rääkinud paljudest küsimustest. ja eelkõnelejate märkustest ilmselt saite aru, et äh, siin komisjonis läheb peale peaasjalikult kaks teemat, kõigepealt TTIP ja siis digitaalne ühtne turg TTIP-i osas täna hommikul me pidasime maha väga huvitava arutelu ja valmistame ette oma arvamust äh, TTIP-i raportile. aga ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite selle kohta, et see kokkulepe on tarbijate jaoks väga oluline. ja ma loodan, et meie komisjoni sõnum on ka sarnane. nüüd digitaalne ühtne turg. see on tõsine proovikivi äh, nii meie koja kui ka komisjoni jaoks ja teie tarbijakaitsevolinikuna peaksite väga sõnakas olema digitaalse ühtse turu strateegia ettevalmistamisel. ja mul on ainult üks küsimus tegelikult äh, ja nimelt äh, siis jagatud majandus. täna järjest rohkem kodanikke kasutavad online teenuseid, näiteks nagu Uber taks, taksode jaoks või äh, flat share, kus jagatakse siis kortereid puhkuse ajaks ja see nimetatud jagatud majandus äh, levib ja asendab nii palju, paljudeski valdkondades traditsionaalseid mudeleid. nii et äh, mis te arvate, kuidas selle uue mudeli puhul saaks tagada tarbijakaitse, mida te kavatsete ette võtta? Ernst ja Jong, palun. suur tänu, Viki ja suur tänu proua volinikule nende väga selgete sissejuhatavate sõnade eest. mul on neli väga konkreetset küsimust äh, mõnede valdkondade kohta, millele te tähelepanu viirasid, viitasite. kõigepealt äh, Energialiit. mina tarbijana armastan käia ülikondi ostmas, aga mulle eriti ei meeldi energiaettevõtete reklaambrošüüre äh, äh, läbi närida. ja kui äh, energiaturg vabanes, siis hakkas asi minema järjest keerulisemaks, meil on väga palju erinevaid veebilehekülgi, mis sugugi ei ole neutraalsed, kuigi peaksid seda olema, see on kõik väga keeruline tarbijal on väga raske langetada teadlikku otsust, et millise ettevõtte ja millise skeemiga nad tahavad liituda. kas komisjon kavatseb kuidagi lihtsustada neid asju tarbijate jaoks, kas nad kavatsevad kuidagi julgustada elektrienergia teenusepakkujaid lihtsustama oma süsteeme? järgmine küsimus TTIP-i kohta. nagu ma tean, teie vastutate ka õiguse eest ja te ilmselt teate, et Euroopa Kohus äh, väärtustab kõrgelt Euroopa õigussüsteemi autonoomsust, äh, seda on väga selgelt kohus väljendanud oma otsuses äh, ähm, Euroopa Liidu liitumisega põhiõiguste hartaga ja mida te siis TTIP-i kohta arvate, kui me vaatame kohtulahendit tarbijadirektiivi kohta selle TTIP-i osas äh, või midagi sellist oli selle dokumendi nimi, ütleb kõneleja, et äh, kuidas te suhtute sellesse, et kui reegleid hakatakse muutma, siis äh, see õõnestab neid investeeringuid, mille ettevõtted on teinud või kavatsevad teha. ja siis ta võib äh, pöörduda sellesama vaidluste vahendamise süsteemi poole ja võib isegi kohus äh, välja, äh, kohus määrata siis äh, teatud trahvid. mida te arvate selle TTIP-i riigi ja partneri vaheliste vaidluste süsteemi kohta ja digitaalne ühisturg digitaalne turg Prantsusmaal, kui sa tahad endale äh, veebilehekülge ja tahad, et lõpuks, lõpus oleks selle veebilehekülje aadressil .fr, siis sa saad seda ainult siis, kui sa oled Prantsusmaal registreeritud ettevõte. aga kui teil seda ei ole, siis äh, kui näiteks keegi guugeldab äh, äh, teie, seda, selle teenuse, mida teie pakute ettevõttena, siis te Prantsusmaal üldse välja ei tulegi Google'ist, sellepärast et Google valitseb, valib automaatselt esimestena no välja need, kellel on domeeni nimi lõpuga fr ja siis, äh, mis te ütlesite eksitava reklaami praktika kohta, see on minu meelest väga teretulnud, et te sellele tähelepanu pöörate. Te ütlesite juba oma kuulamise ajal, et te sellele kavatsete keskenduda, mul on väga hea meel, et te seda teete. ja siis veel üks äh, soovitus minu poolt, reeglid on üks asi, aga väga raske on teinekord ettevõtetel kasutada vastu võetud seadusandlust ja Hollandil sel-, Hollandis sellepärast ongi loodud selline pettuste infolaud äh, nii-öelda, kus siis aitaks äh, ettevõtetel äh, ennast kaitsta ja kui oleks selline võrgustik nendest niinimetatud pettustega tegelevatest infolaudadest, siis meil oleks palju suurem äh, ülevaade selle kohta, äh, mismoodi see pilt Euroopas välja näeb ja siis oleks võib-olla lihtsam ka kõike seda jõustada. ma ei usu, et äh, proua volinik saab kõikidele küsimustele vastata, mõned teist esitas viis küsimust, aga ta üritab äh, vastata esimestele ja, ja vaatame, need mõtted, mis kolleegid on välja pakkunud, on muidugi väga äh, väga teretulnud. to privilegium, které se mi nedostává často, že budu mluvit česky. aitäh, ma võin rääkida saksa, võin rääkida tšehhi keelt ja räägingi tšehhi keelt, mis on minu emakeeleks. võib-olla niimoodi ma saan ka öelda siis täpsemalt, mida ma öelda tahan. suur tänu nende kõikide mõtete eest, ma ei tea, kas ma suudan tõesti vastata kõikidele küsimustele poliitikuna peaksin ütlema siiski seda, mida ma tahan öelda. no všechno. Eh, co se týče eh, toho, co říkala ma tõesti üritan nii palju kui võimalik. proua Tuun ja parema kommunikatsiooni küsimus. jah, see on üks minu leivanumbreid ja uskuge mind äh,, minu kontoritöötajad teavad seda ka väga hästi. me soovime, et tarbijad oleksid informeeritud ja me soovime, et tarbijad teeksid teadlikke otsuseid ning valikuid. me kõik tahame, et me teaksime, mida me teeme ja mida me oleme ette valmistamas. ma toon teile ühe näite selle kohta, mis juhtus täna me soovime teha rohkem ära äh, kolmekümne ühe ebaõiglase tegevusega, mille me oleme identifitseerinud. me soovime tõesti teadlikkust suurendada, meid eriti huvitavad haavatavad ühiskonnarühmad, vanemad inimesed, ka sellised äh, inimesed, kes võib-olla ei tea kõikidest ohtudest, mis varitsevad äh, erinevate äh, tegevuste taga. veel üks asi, millega ma soovin, et meie kodanikud ja ka minu kaastöötajad tegeleksid. nimelt jaanuarikuus me lükkasime hoo sisse online äh, vaidluste lahendamise süsteemile. niimoodi on kodanikel võimalik tõstatada äh, probleeme, kui nad on ostnud midagi, mingi toote, mis ei toimi, siis on võimalik äh, sellel foorumil, äh, selles foorumis oma arvamust avaldada. selle foorumi nimi on ODR ja ja tõesti oleks hea, kui inimesed teaksid näiteks, kui nad oma äh, jõulukingitusi ostavad, et juba jaanuarikuust on selline platvorm olemas. me üritame kampaaniaga alustada võimalikult varakult selleks, et äh, tarbijad teaksid, et esimesest jaanuarist selline platvorm on olemas. jah, kohe kindlasti alguses on probleeme, aga vähemalt on see süsteem olemas. ODE ERR-i vaidluste lahendamise süsteemi keeleküsimus ja tõlkeprobleemid. jah, seal on äh, masin, mis tõlgib ja selle tõlkemasinaga on probleeme, sest äh, tihti masin ei tea, kuidas ühest keelest teise tõlkida teatud ähm, keelepaaride vahel võib tõesti probleeme tekkida, aga me tegeleme selle küsimusega ja me hoolitseme selle eest, et ähm, tõlked toodete kvaliteet paraneb. me võime isegi minna nii kaugele, et me palkame inimesed neid tõlkeid tegema, juhul kui mitte mingit muud võimalust ei ole. nii et tõesti viimane võimalus on see, et me kasutame ka inimtõlget. Need on need probleemid selle platvormiga, me tegeleme sellega ja me üritame leida praktilisi lahendusi selleks, et kõik keeled oleksid esindatud, nii et ärge muretsege. Äh, teadlikkuse tõstmise kampaaniade puhul oleme me ühel nõul ja sellega olen ka siis seda platvormi puudutavad küsimused äh, vastanud. Mám otázku, zda bude mít potřebitel äh, větší možnost. Edasi kas tarbijatel on suuremad valikuvõimalused, ähm, House of Cards, see brauseri küsimus, sellega oleme jõudnud digitaalsesse ühtsesse turgu. uute õigusloomeliste ettepanekute küsimus, äh, digitaalse sisuga toodete ostmine nagu ma juba sissejuhatuses ütlesin, ma soovin, et meil oleks liikmesriikides kohandatud seadusandlus, sest tegelikult meil on praegusel hetkel kolm liikmesriiki, kus see seadusandlus on olemas ja mujal pole mitte midagi. me tõesti ürime seda, üritame seda protsessi harmoniseerida. härra Tolton soovis et me hoolitseksime selle eest, et tarbijad teaksid, mida nad ostavad, kui nad ostavad digitaalse sisuga tooteid, et kas me räägime siin litsentsidest, millised on öö, hilisema kasutuse piirid ja piirangud, sellega on probleeme ja tähtis on, et tarbijad teaksid, mis nad siis tõesti ka saavad, kui nad oma kukrut kergendavad ma olen osalenud äh, väga paljudel kohtumistel ja aruteludel, äh, ka sellel arutelul, millest rääkis Tita Harantsova ja digitaalse ühtse turu puhul üheks kõige suuremaks ülesandeks ongi ähm, e-kaubanduse ja digitaalse sisuga toodete internetis müügi probleemide lahendamine ja tõesti, selle küsimusega tuleb meil tegeleda. siis on meil on meil veel ka nii-öelda päris tooted. me töötame volinik Pienkovska ja ka komisjoni asepresidendi Andrus Ansipiga selle küsimuse lahendamise nimel. härra Ansip vastutab siis digitaalse tegevuskava eest. nii et me oleme neid arutelusid pidanud. nii et meil on olnud need arutelud ähm, e-kaubanduse üle, internetis ostlemise üle ja kohe, kui me Euroopa ühise müügiõiguse ettepaneku tagasi võtsime, tekkis meil probleem ja meil oli vaja leida lahendusi. meil on vaja õiguslik järjepidevus tagada e, ja ka suurendada usaldust selleks, et e, tarbijad saaksid ohutult internetist tooteid osteta. samal ajal aga me üritame siiski vähendada äh, Äh, koormust ettevõtetele, nii et meil tuleb leida tasakaal ja kuldne kesktee. volinik Pjankovska on teinud ettepanekuid ta on rääkinud sellest, et äh, me peaksime lähtuma äh, kauplejatest, aga samas e-kaubanduse puhul on teatud põhimõtted, mida ei saa rikkuda ja mille puhul tarbija peab teadma, et tema õigused on tagatud ja mina leian, et me peame mõtlema just nende tarbijate peale, kes ei ole juristid, kes võib-olla ei loe ostu-müügilepingutest äh, seda, neid väikese kirjaga klausleid, mõni võib-olla ei loe üldse Eh, midagi sellest lepingust ja tarbijatel on vaja teada, et eh, mis siis täpselt juhtub, kui nad ostavad internetis, et ei oleks halbu üllatusi ja tähtis on ka see, et seadused eh, oleksid sarnased erinevates riikides. et miks peaks olema erinevad seadused siis, kui ostetakse kas Taanis, Tšehhi Vabariigis või Slovakkias nii et tähtis on, et standardid oleksid äh, harmoniseeritud, et oleks kindel miinimumtase tarbijate kaitsmiseks ta olemas. ma olen seda juba mitmeid korda öelnud, et äh, me ei tohi õõnestada tarbijate usaldust ja vähendada tarbijate õigusi internetis. on, ei tohiks olla meil suurt vahet ka äh, Äh, internetis ostlemise ja tavaostude tegemise puhul. ideaalolukorras oleks meil kogu aeg tagatud äh, kõrge tarbijakaitsemäär. kui me selle e-kaubanduse seadusandlusega tegelesime, siis me mõtlesime, et äkki me peaksime ka teatud näidislepingu välja töötama, kus oleks kirjas kõik need sätted, ähm, millest me enne rääkisime ja me vaatasime, et millised on need sätted, mis praegusel hetkel on juba olemas ja me avastasime et, et kuuskümmend protsenti sätetest on need, mis on kaetud California seadustega. ehk siis Euroopas me ostame internetist tooteid ja samal ajal kehtivad need seadused, mis on vastu võetud USA-s. ja see ostu-müügileping, mida põhiliselt kasutatakse praegusel hetkel internetis Euroopas, tuleb USA-st. inimesed on sellega harjunud ja ma arvan, et sellepärast me peaksime täpselt reeglid üle vaatama ning kuna me soovime Euroopa Liidu tasandil reegleid viia, siis me peame hoolitsema ka selle eest, et Euroopa tarbijate ootustega arvestatakse. järgmisel nädalal on meil volinike kolleegiumis arutelu selle üle, mina räägin tarbijakaitsest e-kaubanduses ja kuue kuu jooksul umbes teeme me uue ettepaneku Äh, siis ähm, seadusloomelise ettepaneku ja ka mõjuhinnangu ja ma loodan, et äh, meil õnnestub ka nendest äh, tähtaegadest kinni pidada. proua Sehnalova. proua Sehnalova küsis selle kohta, et milline on olukord kollektiivsete hagidega. kakskümmend kolm liikmesriiki on oma seadusandlusesse sisse viinud äh, teatud vormis äh, kollektiivsed hagid. ma ei hakka täpselt ette lugema siin millistes vormides. juulikuus kaks tuhat seitseteist on meil tähtaeg selleks, et kõik need erinevad äh, õiguslikud süsteemid üle vaadata ja kui meie soovitus ei ole olnud tõhus ja liikmesriigid ei ole vastavalt sellele käitunud, siis me töötame välja seadusloomelise ettepaneku ja ma ei saa praegusel hetkel öelda, kas see on siis direktiiv või määrsus. järgmiseks äh, TTIP leping. proua Malmströmiga oli meil suur arutelu veebruarikuus mina ei vaata TTIP lepingut mitte ainult andmekaitse perspektiivist, vaid ka tarbijakaitse vaatevinklist. mis puudutab riigi ja investori vaheliste probleemide lahendamist, siis on äh, siin neli äh, punkti paika pandud reguleerimisõigus, äh, siis lepituskohtute loomine ja koduriigi õigussüsteemide ISDS süsteemi vaheline kohtualluvus ja neljandaks ISDS-i puudutavate otsuste ülevaatamine. nii et tegemist on nelja reegliga. ja Euroopa kohtud äh, kindlasti selles osas saavad võtta otsuseid edasi ja kõike ei lahendata kindlasti ainult äh, vaidluskohtute kaudu. kas jäi veel midagi? jah. Tita Harantsova küsis ka jagatud majanduse kohta, see on äh, suur vastutus meie jaoks meil on vaja teada, kas midagi on vaja, kas midagi vajab reguleerimist. ühelt poolt äh, soovime me, et äh, tarbijad oleksid kaitsed, aga tuleb ka küsida endalt, kes on see tarbija, keda on vaja kaitse, sest tarbijad, äh, kes neid tehinguid teevad, teavad väga hästi, et mitte mingit õigusloomelist kaitset neil ei ole. tarbijaid tuleb äh, informeerida, et kui nad näiteks kasutavad Uberi mobiilirakendust äh, taksode tellimiseks või kui nad vahetavad äh, maju, siis nad peaksid ka täpselt teadma, mida nad teevad ja et on teatud riskid selle tegevusega. tegemist on tarbijate käitumise uut õppevormidega. jah, see kõik tuleneb äh, digitaalsest revolutsioonist. ja see ja me peame hindama seda, kuidas tarbijad käituvad ja mõtlema, äh, kuidas see võib tulevikku mõjutada Läheme minevikku tagasi no,. kunagi, kui sotsiaalvõrgustikke hakati üha rohkem kasutama, siis sotsioloogid olid mures. Nad ütlesid, et äh, enamuse energia vabaneb ehk et see, mis oli olnud kunagi vaikiv enamus, et see vabaneb ja täpselt sama juhtub nüüd ka majanduses. inimesed nii-öelda võtavad majanduse enda kätte Nad kasutavad äh, digitaalseid võimalusi selleks, et äh, näiteks puhkuse ajaks äh, kellegagi kortereid või maju vahetada ja meil ei ole lihtsalt vaja vaadata, mis toimub, vaid me peame mõtlema ka selle peale, millised on tulevikutrendid, mida inimesed teevad ja kui me üritame siis õigusloomeliselt sekkuda, siis me peame hoolitsema selle eest, et me ei lämmataks inimeste spontaanset käitumist. me saame ainult äh, toonitada ja julgustada äh, individuaalse vastutuse küsimust. tegemist ongi digitaalse majandusega jah, on teatud reeglid, millest tuleb kinni pidada, nii nagu kõik, kes äh, internetikaubanduses osalevad, peavad nendest reeglitest kinni pidama, aga kui enne, kui me hakkame midagi õigusloomuliselt reguleerima, vaadakem, milline on olukord, kuhu see võib edasi minna ja mida täpselt on vaja ära teha, sest kõik on täiesti uus. suur tänu. minu kõnelejate nimekiri on järgmine. Spels, then Ildigo Galpels, then um, Christel Chaldemosa, then Lucy Anderson, then Virginie Rosary. Is there anybody? Okay. kas keegi saab veel sõna? keegi veel? Ken ja veel? Anna-Maria, palun. tee lühidalt, sellepärast et aeg on napp. jah. Teie äh, sissejuhatav sõnavõtt vastas juba paljudele meie küsimustele ja suur tänu, et te olete pühendunud äh, tarbijatele parema info pakkimise, pakkumisele, muutuse pakkumisele. digitaalne ühtne turg, me ootame juba seda teatist pikisilmi, nagu te teate e, e-kaubavahetus on äh, liikmesriikide piires äh, üsnagi levinud, aga piiriüleselt valitseb üldiselt usalduse puudus, te ütlete, et tahate eeskirju lihtsustada, kaasajastada, tarbijakaitsetaset tõsta. mida te siis täpselt silmas peate, kas te kavatsete tarbija õiguste direktiivi kallale uuesti asuda, äh, hakata erinevaid eeskirju rakendama veebipõhisteks tegevuseks ja tarbija erineva sisu puhul, sellisel juhul võib tekkida netineutraalsusega probleeme, meil ei peaks olema eraldi eeskirjad erinevate asjade kohta sinna, sellest oleks tarbijatel kasu. aga ma tervitan teie, teie soovi paremat tarbijakaitset pakkuda ja loodetavasti ka jõustamise tähelepanu, jõustamisele rohkem tähelepanu pöörata tervitan ka seda, et lõpuks tahate taas hakata rääkima eksitavast reklaamist, eksitava reklaami direktiivist. sellel on ka üks osa, mis on seotud tarbijakaitsega. kas kavatsete ka agressiivse ja sekkuva reklaamiga laste, lastele suunatud reklaamiga äh, tegeleda, see on üks haavatav tarbijate grupp ja siis rändlus, nagu te teate, nõukogu ja parlamendi seisukohad rändlustasude osas on erinevad, kas rändlustasud tuleb tühistada või mitte ja kas tuleb äh, kehtestada ülemmäär äh, ja kui ülemmäär kehtestatakse või rendaldustasud tühistatakse, siis puuduvad äh, vahendid infrastruktuuri investeeringuteks. mida teie arvate sellest ja milline on teie ajakava selles küsimuses? mainisite ka andmekaitsemäärust, mul on väga hea meel selle üle, jällegi oleme me nõukoguga ajakava osas erinevatel arvamustel Ähm, mida teie sellest arvate, kuidas ja millal me asjadega ühele poole jõuate, ma kuulsin, et teie ütlesite, et te tahate paremat tasakaalu eraelu puutumatuse aga ka juurdepääsu vahel väikestele ettevõtetele ja tahate väikeettevõtteid äh, arvesse võtta oma reguleerimistöös äh, ja tahate samas tagada, et innovatsiooni ei äh, piiratakse. Ma ja minu viimane märkus puudutab soolist võrdõiguslikkust, ma ei tahaks, et oleks mingisuguseid erireegleid naistele ettevõtluse edendamiseks, aga kas plaanite midagi Euroopa tasandil äh, selleks, et naiste äh, juurdepääsu ettevõtlusele tööturul ja iseäranis teenuste sektoris parandada, jah, nüüd lõpuks jõudsin ühele poole, Viki, proua esinaine praegusel hetkel äh, on meeste-naiste osakaalu suhe meie komisjonis äh, üheksa viiele, rääkides soolisest võrdõiguslikkusest, äh, sellepärast et naised osalevad rohkem. ehkki need mehed, kes tõesti kohale ilmuvad, on samas ka väga aktiivsed osalejad. nii et ma katsun siin mõlemat osapoolt hästi kohelda. Hildiko Kalbelts tere tulemast volinikule meie komisjoni, mul on väga hea meel, et volinik on siia tulnud äh, rääkima nendel tähtsatel teemadel. mul oleks äh, üks küsimus, mis on seotud proua Tuuni sõnavõtuga ühtne turg ja kaubandus, me teame, et valikuid üha kasvavad, teenusepakkujaid ja kaupade pakkujaid äh, on üha rohkem, väga palju on positiivset, aga on väga palju ka negatiivset, ebakindlus, õiguslik ebakindlus, tarbijakaitsega seotud äh, puudujäägid ja, ja nii edasi. minu küsimus on teile oleks järgmine millistele tegevusvaldkondadele tahate te keskenduda tarbijakaitsepoliitikasse selleks, et kaitsta digitaalsel turul tarbijaid. Te olete sellest varem juba rääkinud, tahaksin ka nüüd siis kuulda konkreetsemalt, millistele valdkondadele te rõhku panete. ja siis teine küsimus, kas te kavatsete teha koostööd härra Oettingeriga uute õigusaktide alles selleks, et uued õigusaktid oleksid tarbijasõbralikud kas kavatsete teha koostööd Oettingeriga või, või kavatsete algatada eraldi õigusloomelise protsessi tarbijakaitse tagamiseks? ja Anna-Mari, ma, ma olen kavatsenud esitada veel küsimusi, nii et äh, tahaksin kuulda, mida arvate sellest. tarbijakaitse artiklid peaksid öö, äh, olema tarbijatele teada äh, ühtsel turul, kas teil on mingisuguseid äh, plaane selle kohta, kuidas tarbijaid paremini teavitada, kuidas tarbijate usaldust suurendada ja kuidas võib-olla luua mingi organ, mis kõike seda koordineeriks või reguleeriks, Kristel Schaldemus. suur tänu, proua esinaine, räägin taani keeles. suur tänu härra volinik, mul on hea meel, et te olete alati avatud ja olete valmis meiega siin komisjonis mõtteid vahetama, aga vahetama mõtteid ka väljaspool koosolekuruumi. selle üle mul on hea meel. me ei ole veel rääkinud toote turvalisuse pak- või tooteohutuse paketist täna. ma saan sellest suurepäraselt aru, sellepärast et asjad on jäänud kuidagi toppama. aga kuna me oleme täna rääkinud just nimelt digitaalsest päevakorrast ja tegevuskavast, siis kasutaksin võimalust ja küsiksin, kas üks osa tooteohutuse paketi lahendusest võib-olla ei oleks mitte digitaalne lahendus. kas komisjon kaalub digitaalset märgistamist näiteks? see võiks olla üks võimalik lahendus, mis muudab tooteohutuspaketi ettevõtetele odavamaks, kui on olemas omas äh, selline skänner, siis võib-olla ei pea paketile kõike infot panema, vaid võib lihtsalt elektroonilist skännerit kasutades äh, infot lugeda. ja siis teine asi, millest ma tahtsin rääkida, oleme siin rääkinud TTIP-st, aga võib-olla me peaksime rääkima rohkem kauba, kaubanduslepingutest ja päritoluriigi äh, põhimõttest, SETA kokkulepe Kanadaga äh, hõlmab tegelikult ka päritoluriigi põhimõtteid, oleme sellest rääkinud ka TTIP-ga kooskõlas. kas te olete komisjonis sellest rääkinud ja olete sellest rääkinud ka tooteohutuspaketi kontekstis? aitäh. Lucy Anderson. Lucy Anderson, suur tänu. lugupeetud volinik, tahtsin küsida juurdepääsust õigusele, äh, kollektiivhagi võimalus, äh, seda te mainisite, mainisite saavutatud edusamme, tahtsin öelda omalt poolt, et praegusel hetkel juurdepääs õigusemõistmisele on tagatud äh, harta artikliga nelikümmend seitse ja meie tähelepanu keskes on tarbijakaitse ja jaanuarikuust vastasite te meie küsimusele ja rääkisite, et kavatsete viia läbi uurimuse, uurida äh, menetluslikult, kas äh, inimeste õigusi kaitstakse Euroopa Kohtu otsusega kooskõlas, kas teil on mingisugune ajakava sellega seoses juba paigas? ma olen kindel, et minu kolleegidele, kolleegide poole pöörduvad äh, ikka ja jälle ähm, nende valijad, kes ei suuda oma tarbija õigusi läbi suruda. Äh, selles kontekstis tervitan väga e-õiguse algatust äh, muuhulgas. kas te arva, et lisaks uuringule ei oleks meil vaja kõike hõlbavat ülevaadet sellest, kuidas on õiguste jõustamisega lood praegu, siis tulemustabel selle puhul tahaksin öelda, et äh, kahjuks väga paljud liikmesriigid, Ühendkuningriik äh, sealhulgas, äh, ei vasta küsimustikele õiguse tulemustabeli küsimustes. ja siis ja Keep me posted kampaania ka seoses tahaksin öelda, et haavatud, haavatavad nõrgemad tarbijagrupid peaksid saama õiguse äh, ka paberkoopiaga infot saada tulevikus, Virginie. suur tänu, lugupeetud esineja, suur tänu ka lugupeetud volinik, et tulite täna siia, tahaksin rääkida kolmest asjast, aga kõigepealt müügiõiguse väga palju küsimusi tekib seoses selle ettepanekuga, mille komisjon äh, õige pea teeb. võib-olla võiksite juba vastata mõningatele küsimustele, selle ettevõtte ulatus, kas see hõlmab ainult veebipõhiseid äh, müügitehinguid vaid, või üldisemalt äh, laiemat valdkonda, tarbijakaitset, võib-olla alguses võime tarbijakaitset eristada erinevates valdkondades, aga tarbijakaitse üldiselt on ikkagi üks ja kas te näete mingisugust, kas te tulevikus kujutate ette maksimaalset ühtlustamist äh, või äh, liikmesriikide äh, või need liikmesriikide süsteemid, mis on kõrgemal tasemel tarbijakaitse osas, jäävad jõusse? ja millis, milline riik, kas tarbijariik või müüjariik, millise riigi õigus peaks teie nägemuses kehtima, siis kultuuritooted. nagu te teate, loomemajandus ja kultuuritooted on tekitanud palju arutelusid. autoriõiguste küsimus. piiriõiguses, piiri, üle piiriüleses kaubavahetuses kasutatakse litsentsiõigusi ja piiriülene juurdepääs toodetele ei ole äh, ei ole veel enesestmõistetav Euroopa Liidus, äh, meil ei ole veel Euroopa ülest litsentsiõigust ja, ja Briti kolleegid siin juba rääkisid ringhäälingu õigustest ja meil on õigus ühes riigis Äh, sisule, aga kui me äh, vahetame riigi, vahetame asukohta, siis me kaot-, kaotame selle õiguse. Äh, internet, interneti tähtsus kasvab, vahendajate arv kasvab, ka Ameerika Ühendriikide pakkujad kultuuritoodete osas muutuvad üha arvukamaks ja e-kaubavahetuse direktiivis tuleks vahendajate äh, äh, rolli käsitleda ning seda, kuidas nad ka äh, saavad loomemajanduse tegijatele tagada tasu. Pascal Arimaa, aitäh, proua esimees, suur tänu, proua volinik. kui te esimestele küsimuste voorule vastasite, ütlesite, et te üritate võimalikult lihtsalt ja selgelt vastata ja et te ei ürita küsimustest mööda slikerdada. sellepärast on mul ainult üks küsimus, mida olen ka varem esitanud, aga mida, millele ma pole kunagi vastust saanud kui ma nüüd teilt küsin, et äh, kas tarbijakaitse on teie jaoks tähtis, siis otse loomulikult ütlete te jah. aga kui ma teilt nüüd küsin, et äh, kas me TTIP lepingu raames peame ka tarbijaid kaitsma, siis te ütlete kah jah. aga kui ma küsin, et kas need kõrgeid äh, tarbijakaitsestandardeid peame läbirääkimistel kaitsma, siis vastate te ka jah, nagu kõik seda teevad, kõik, kes on seotud TTIP alaste läbirääkimistega nüüd me aga näeme, et CETA lepingus päritolumärgistuste puhul, mida on tuhat nelisada kokku, ainult sada nelikümmend viis kaitsti. CETA lepingu üle on läbirääkimised lõppenud, see on alla kirjutatud ja tuhande neljasajast päritolumärgistusest jäid ainult, jäi äh, sellest tuhande neljasajast on kaitstud siis ainult sada nelikümmend viis. nii et minu küsimus, kas te olete sellest teadlik, kuidas te selgitate seda tarbijatele ja kuidas te kavatsete vältida seda, et sama ei korduks TTIP lepinguga? Thank you. I am going to just quickly ask. suur tänu. paar küsimust ka mu enda poolt. selle komisjoni liikmed et on kindlal seisukohal, et meie ülesandeks on tarbijate hääle kuuldavale toomine. ning äh, me peame oma ülesandeks ka seda, et äh, meie siseturg toimiks, nii et äh, tarbijad ja ettevõtted saaksid tegeleda kaubavahetusega kahekümne kaheksas liikmesriigis piiriüleselt nii et meie jaoks on siis oluline, et tarbijate hääl ei hääbuks, me tahame omalt poolt tagada, et tarbijatel ei oleks ühtselt, tarbijakaitse ei oleks ühtsel turul äh, madalam kui äh, liikmesriigi turul äh, ning seesama kehtib ka digitaalse turu kohta. nii et kas teie omalt poolt aitate meil tarbijakaitset tagada võrdselt eh, nii digitaalses maailmas kui materiaalses maailmas ning ehm, kas te aitate tagada ka seda, et kaubanduslepingutes eh, samuti tagatakse tarbijakaitse, mis on meie jaoks väga oluline. teiseks, me tahaksime, et komisjon samuti peaks eh, tarbijate häält prioriteediks, kas olete valmis kandma hoolt selle eest, et tarbijate häält kõikides, kõikidel tasanditel komisjonis võetakse tõsiselt, meie toetame teid selles töös ja teie omalt poolt andke palun endast parim selleks, et tagada, et meie hääl oleks kuuldav ning tarbijad ei vajuks unustuse hõlma mis puudutab konkreetseid küsimusi, siis äh, tarbija õigused digitaalmaailmas ma mõistan täielikult, et teatavate digitaaltoodete puhul ei ole tarbijatel äh, praegusel hetkel õigusi ja see probleem tuleb lahendada. aga äh, probleem nende ettepanekute puhul, äh, mis äh, mida mina nägin, oli, et isegi tarbijaorganisatsioonid ei arvanud, et nad saaksid tarbijat kaitsta äh,. Äh, sellised protsessid võivad võtta väga palju aastaid ja, ja ma arvan, et me ei, me ei saa nii pikalt ootada. kas me alguses võiksime äh, lepingu mudeli põhimõtet äh, rakendada, et me saaksime asjadega ühele poole ja siis saaksime vaadata, kas meil on vaja mingisugust õigusloomelist lahendust või mitte aga lepingumudeli äh, alternatiivi kasutamine oleks kiiruse mõttes võib-olla parim. TTIP küsimuses äh, me rääkisime siin riigi ja investori vaheliste vaidluste lahendamisest, kas äh, te selles kontekstis olete valmis jällegi tarbija avalikustamise küsimuse tähtsale, tähtsale kohale tooma? räägitakse, et arbitraažiprotsess on alati suletud uste taga, nii ei peaks see olema, see peaks olema avalik, tarbijad peaksid olema sellega kursis. meie komisjon peab paremat reguleerimist, paremat õigusloomet ja paremat jõustamist väga tähtsaks ja oma komisjonis tahaksime just rakendamisele äh, keskenduda, kas te võiksite ehk tulla meie komisjoni tagasi, tuua kaasa ka mõned eksperdid komisjonist, äh, kes oleksid valmis koos meiega analüüsima seda, kuidas äh, toimivad näiteks veebipõhine vaidluste lahendamise mehhanism ja, ja mõned teised nendest algatustest, millest me oleme siin rääkinud, tarbijakaebuste Äh, rakendamine ja nii edasi, te ei pea ise kohale tulema, aga võib-olla võiksid komisjonist vastava ala eksperdid kohale tulla, et me saaksime äh, kahepoolselt vahetada mõtteid äh, tarbija kaitsevaidlusküsimuste üle. ja nüüd annan teile sõna kümneks minutiks võib-olla, kui teile sobib. suur tänu suur tänu kõikide nende küsimuste eest. lubage mul alustada lõpust ja vastata kõigepealt äh, proua Fordi küsimusele. tarbijapoliitika meie meelest äh, rajaneb usaldusel ja legitiimsetel ootustel. mida iganes me ka ette ei võtaks, äh, tuleb esmalt tagada see, et me rõhume sellele, et et äh, see peab ka midagi andma, me ei peaks seadusandlust lihtsalt seadusandluse pärast vastu võtma, sest et äh, seaduseid on meil küllaga. ja loomulikult võime me äh, teha ülevaateid Euroopa seadusandluse rakendamise määradest, sellega ei ole mingit probleemi, aga teine asi on hoopis see, et tuleb mõelda sellele, kas uut seadusandlust on vaja enne kui me sellise otsuse langetame, peame vaatama, milline on äh, tarbija käitumismuster ja milliseid lahendusi on leidnud teised. maailma Kaubandusorganisatsioon, nagu te teate, on ju teatud reeglid ja suunised paika pannud äh, vastavalt sellele, kuidas turud äh, nii-öelda käituvad. ja seega minu meelest on väga oluline headel tavadel põhinevat seadust luua, mis ei takistaks majanduskasvu, eriti digitaalmajanduses. nüüd, äh, mis puudutab äh, tarbijakaitsepoliitika viimist kõikidesse valdkondadesse, kõikidesse poliitilistesse valdkondadesse, siis äh, meie, minu kabinet ja peadirektoraat on määranud ametisse konkreetsed ametnikud, kes selle eest vastutavadki. ja nemad äh, on tegelikult pannud pea pakule ja on öelnud, et äh, igasse seadusesse tuuakse sisse tarbija kaalutlused. ehk teisisõnu, me anname alati hinnangu äh, kavandatavale seadusandlusele, näiteks seesama Energialiit härra Šefčovitši energialiit, on äh, need kohad, kus me oleme sekkunud tarbija huvide kaitseks. tarbijakaitse direktiiv. nagu te teate tulemas on ülevaade selle kohta, kuidas äh, see seadus äh, on leidnud rakendamist. see on ette nähtud nüüd järgmiseks aastaks. ja interneti müügi harmoneerimine ilmselt äh, võtab samasuguse suuna. jah, vastu on võetud mõned põhireeglid ja printsiibid lepingu sõlmimise eelse informatsiooni jagamise kohta ja lepingu sätete ja tähtaegade kohta, aga milles praegu on suur puudus, on see, et meil ei ole tegelikult lepingu vaidlustega, lepinguga kaasnevate vaidluste lahendamise süsteemi ja selles osas on tulemas uus ettepanek digitaalse ühtse turu öö, äh, raames see on üks valikuvariant või äh, toome me selle sisse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta revisjoniga. me lihtsalt tahame siin äh, täita lüngad ja äh, võtan teie nõu alati ku-, kuulda, kolleegid, aga mind on siin ka hoiatatud ja proua Korotsa pilt vihjas ka sellele, et see kõik võtab aega läheb kaua, enne kui me jõuame lõpliku lahenduseni. jah, äh, sellega, kui me hakkame selle revisjoni käigus midagi muutma, kaasneb see risk, et see kõik võtab väga kaua. kui me valime Refit lahenduse kui me võtame tõesti selle, valime selle tee, et muudame praegu vastu võetud seadusandlust juba, siis oleks üks lahendus võib-olla vabatahtlik lahendus, niinimetatud ähm, mm, mudelleping, lepingu selline põhi ja võiksime selle välja pakkuda äh, Eh, siis eh, e-kauplejatele ja nad võiksid seda kasutada, seda nii-öelda mustandit, lepingu mustandit ja niimoodi me saaksime näidata ka kodanikele, et eh, sellesse on sisse kirjutatud teatud õiguskindlus. tegemist on justkui märgistusega, see on justkui sertifikaat selle konkreetse kaupleja jaoks ja tarbija siis teab, et on mõned konkreetsed reeglid, millest tuleb kinni pidada. tegemist on muidugi äh, Äh, mitteseadusandliku lahendusega. see eeldaks äh, väga tõsist infovahetust ja jõulist äh, kommunikatsioonikampaaniat, aga ma arvan, et kui kogu see töö võtab liiga kaua aega, võiks selle lahenduse kaalumisele võtta, see on praegu meie plaan. niimoodi me üritame üle saada raskustest, äh, millega me oleme silmitsi. me peame midagi ette võtma, kuid loodetavasti äh, kauplejad saavad aru, et äh, sellega neil õnnestub võita mitte ainult ühes, vaid kõikides liikmesriikides tarbijate usaldus endale. ja ülejäänud küsimused? proua esimees, ma tean, et aeg on otsas kohe sooküsimused, sellele ma, sellele on lihtne vastata. ebaõiglane konkurents, haavatavad tarbijad, eriti lapsed. jah. me oleme väga pinevalt jälginud seda, et millistele gruppidele on vaja tagada milline kaitse nimelt me oleme tellinud uuringu ja see uuring on aprillis valmis ja lähtumegi siis sellest ja loomulikult me jagame seda infot, äh, sellega kaasnevad teadlikkuse tõstmise kampaaniad ja nii edasi, seadusandlus ilmselt ei tule. aga seadus on võimalik äh, eksitava reklaami osas, rändlus. no ideaalses maailmas jah, ei oleks mitte mingisuguseid rändlustasusid, see oleks kõige parem lahendus. andmekaitse minu meelest asjad lähevad nõukogus praegu väga hästi, kui me hindame seda viimase kohtumise järgi, aga mitte ainult meie ei oota uut andmekaitsepaketti, vaid ka paljud teised, sest et see on osa suuremast paketist, mis keskendub Euroopa kodanike usalduse võitmisele, et nad hakkaksid suhtuma natukene usalduslikumalt äh, e-kaubandusse. Digiti puhul äh, turvalisuse küsimus, mis äh, on ka minu portfellis, on määrava tähtsusega. küsimus naiste kohta. mul on väga hea meel, et naised on haaranud võimaluse, mida e-kaubandus neile pakub. Tšehhi Vabariiki tunnen ma kõige paremini liikmesriikidest. ja ma äh, ütleksin et, et kaheksakümmend protsenti väikeettevõtetest, kes on pärast äh, kriisi, mis on pärast kriisi loodud, on naiste poolt loodud. iga kriis on võimalus ja üksikisikud peavad lihtsalt sellest võimalusest kinni haarama. kas on nüüd mõni asi jäänud vastamata, mis on oluline? vabakaubandusleping standardid, äh, ma ei äh, saa teile vastata täpselt, aga teen seda hiljem ma olen ka poliitik ja äh, põrkun kõrvale sellest küsimusest, aga mitte sellepärast, et ma ei taha vastata, vaid ma lihtsalt ei tea. nii et ma pigem äh, räägiksin teile arvude ja faktide keeles, kui siin midagi arvaksin. aga mis puudutab nüüd äh, läbirääkimiste läbipaistvust, proua Malmström on selle kõigega kursis, teab seda väga hästi, mis mure teil on TTIP-i ei ole võimalik kinniste uste taga läbi arutada see oleks äh, natukene kahtlane, ei aitaks kaasa sellele protsessile. kõik ju teavad seda, et vabakonduslepingu suhtes ollakse natukene äh, ettevaatlikul seisukohal ja ainus, kuidas sellest ettevaatlikkusest üle saada, on see, et tuleb inimesi teadvustada asjast. ma ei ole läbirääkimiste põhimeeskonnas, aga kui ma sellega liitun, siis me kindlasti tarbijam küsimusest räägime. territoriaalsuse küsimus copyrighti puhul. proua Rosie esitas küsimuse selle kohta. jah, see läheb digitaalse ühisturu portfelli alla, copyright, äh, tarbijakaitse ja äh, paketiteenus, äh, need on kolm suurt teenust, mis e-kaubanduse puhul on problemaatilised ja teie konkreetsele küsimusele ma vastata ei saa, sellepärast et äh, see ei ole minu portfelli osa, vähemalt ma ei tea, mis vastus on, äh, mis vastus peaks olema, mulle ei meeldi küll äh, öeld, lõpetada vastusega, et ma ei tea, aga mul on väga hea meel, et te need küsimused esitasite ja ootan huviga koostööd ja suur tänu mind inspireerimast minu edasises töös, elus. kallid kolleegid, lähme edasi. järgmine on Pascal Durand arvamus Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kohta. Pascal, sõna sul. oleks isegi hea, kui äh, siin ees istuksid daamid ka kohtadele. suur tänu, suur tänu, Viki, kõigepealt selle eest, et sõna saan ja teiseks, äh, et äh, ma nüüd ka siin näen, tegemist on arvamuste vahetusega ja selle asemel, et äh, ise siin rääkida, kuulaksin ära teie seisukohad. ütlen ainult nii palju, et loomulikult me oleme variraportööridega kohtunud selle strateegiliste investeeringute fondi osas ja üldiselt jah, meie seisukohad on ühtsed ja ma arvan, et meil õnnestub jõuda kokkuleppele, nii, selline oleks minu soov, aga loodetavasti see arvamus tuleb siis selline lõpuks välja, mis ähm, sobib paljudele. paari sõnaga siiski kommenteeriksin. kõigepealt ähm, meie lähenemine, millega ilmselt kõik on nõus, on see, et äh, jah, tõesti, meil on investeeringuid Euroopas hädasti vaja aga need investeeringud, neid ei tohi teha suvaliselt, vaid äh, tuleb äh, siiski äh, silmas pidada Horisont kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja meie strateegilisi fonde ja need strateegilised fondid peavad olema kooskõlas Euroopa eesmärkidega ja selles osas me ilmselt kõik oleme ühel seisukohal. nüüd, mis puudutab lõiku üks punkt üks, ma tahtsin siin viidata mikroettevõtetele ja e, kooperatiividele eraldi ja ma arvan, et lis-, me oleme seisukohal, et ka keskkonna ja majanduse mõttes on e, nendel investeeringute fondidel kindlasti pikaajaline mõju ja e, väikeettevõteteks võiks pidada ettevõtteid, mis on väiksemad kui tuhat viissada ettevõtte, töötajat, mitte kolm tuhat töötajad nagu esialgu ette on nähtud. see ei tähenda seda, et äh, need ettevõtted, kes on suuremad, ei äh, saa osaleda selles kavas, saavad küll, aga teise, teistel alustel aga lõigus viis punkt üks on viidatud väikeettevõtetele, millel on vähem kui tuhat viissada töötajat, lihtsalt sellepärast, et riigi abi seadusandluses on just nimelt sellisele suurusele viidatud äh, VKE-de e puhul. nii et Rahvapartei küsis selle küsimuse, et miks tuhat viissada äh, vastus on see, et äh, me tahame Euroopa suunistele vastavalt seda teha Need küsimused, mis puudutavad ühisturgu, loomulikult äh, olen ka nende muudatusettepanekutega nõus, äh, digitaalset äh, ühtset turgu tuleb arendada ja loomulikult peavad kõik need investeeringud teenima avalikkuse huvi ja parandama avalikke teeniseid nüüd valitud projektid peavad läbima sotsiaalmajandusliku ja keskkondliku mõjuanalüüsi ja nendel peab olema positiivne mõju töökohtade loomisele ning aitama kaasa olude parandamisele kohalikele, kohalikul ja regionaalsel tasandil on väga-väga oluline see minu meelest ja äh, oluline on ka see, et äh, ametivõimud peavad äh, lähtuma loomulikult avalikul turul leping, hangete andmisel uutest keskkonna ja sotsiaalsetest kriteeriumitest, nii et väga äh, kiiresti andsin siis nüüd ülevaate, meil oli üks kohtumine, räägin tähtaegadest natukene homme, kohtume uuesti variraportööridega kell kolmteist kompromisside äh, läbiarutamiseks ja järgmise nädala teisipäeval hääletame, nii et äh, kiireloomuline asi tegelikult ja sellega ma lõpetan, ma loodan, et äh, me võime kompromissidega üsna kiiresti ühele poole saada, suur tänu! Eva Panova. proua Panova, palun. aitäh, suur tänu raportöörile ja meie variraportööri nimel ütlen, et komisjoni ettepanek meile meeldib, see puudutab määrust, millega toetatakse investeeringuid ja parandatakse ettevõtete rahastamisele juurdepäänu, pääsu keskenduda tuleks VKE-dele, sellepärast et nad mängivad Euroopa Liidu majanduses väga tähtsat rolli ja loovad kõige rohkem töökohti. ja sellepärast peaksime me selle ettepaneku puhul keskenduma just VKE-dele. variraportöör vastavalt artiklile viis punkt kahele teinud ka ettepaneku kaasata ka siseturu arengu ja digitaalse ühtse turu arengu soovitusse ja Rahvaparteil oleks väga hea meel, kui siin tehtaks viide ka siseturu arendamise kohta, kuna tegemist on äh, tingimusega, millega oleks võimalik äh, saavutada eesmärki, milleks siis on Euroopa tööstusliku võimekuse suurendamine viited digitaalsele ühtsele turule, digitaalsele taristule on väga tähtsad, kuna niimoodi me saame digitaalsete turgude ühendamist toetada, tagada majanduskasvu, töökohtade loomist, eriti just kõrge kvalifikatsiooniga töökohtade loomist, eriti just noorele põlvkonnale. digitaalne tarist on väga tähtis ja seega ka tõesti eelistingimuseks oleks siis, kui me soovime tõesti teadmistel põhinevat ühiskonda üles ehitada. tuleks välja tuua need digitaalse ühisturu valdkonnad, kus on kõige suurem potentsiaal tagada majanduskasvu ja luua töökohti. samuti aitakse meil olla paindlik selleks, et ka teiste valdkondade projektid on abikõlblikud siis, kui nad on Euroopa Liidu poliitikatega kooskõlas. minu arvates on tähtis, on äh, tagada ka teiste meetmete kaudu saavutatav lisandväärt-, lisandväärtus. me peaksime äh, siinjuures arvestama ka Euroopa Liidu eesmärkidega ma arvan, et me peaksime tunnistama ka seda, et teatud liikmesriikides finantsturud ei ole korralikult välja arenenud ja sellega ei ole võimalik määruses ja seetõttu ei ole võimalik määruses üles pandud eesmärke saavutada ja sellepärast on väga tähtis, et kõrge kvaliteediga tehnoloogilist abi antakse koha peal. ja väga tähtis on siin ka Euroopa Nõuandekeskuse detsentraliseerimine. meie fraktsioonil on väga hea meel nende muudatusettepanekute üle, mis on tehtud, mis puudutavad konkurentsivõimet, VKE-d ja ka muud. tõesti, siin on väga häid ettepanekuid tehtud äh, ka teiste fraktsioonide poolt ja me toetame neid, aga me ei saa toetada neid muudatusettepanekuid, mis juhtivates organites otsustusprotsessid teevad kas politiseerituks Äh, nagu näit- ja keerulisemaks, nagu muudatusettepanekud viiskümmend kaheksa ja kakskümmend seitse, me ei toeta ka artiklite kaheksateist ja üheksateist äh, kustutamist äh, ja ka seda, et ei ole selgelt välja toodud alternatiivseid rahastamisvõimalusi. me peame arvestama ka sellega, et investoritel on vaja planeerimiskindlust, muidu neil ei ole võimalik Äh, muidu meil ei ole võimalik selle investeerimiskava kaudu erainvesteeringuid kaasata. Need oleks siis äh, need põhilised küsimused, mida variraportöör soovis tõstatada ja mis mina siis edastasin. Sergio Cofferati. Grazie Presidente, sostituisco il collega Danti che. aitäh, proua esimees, mina asendan äh, kolleeg Dantit, kes on Panamas võib-olla on neil Panamas ka tarbijate õigustega probleeme. ja sellepärast härra Tanti sõitiski sinna ja mina olen siin ja vahendan tema sõnu. räägime nüüd sotsiaaldemokraatide arvamustest. me tõesti soovisime seda investeeringute kava, kuna Euroopa tulevik Äh, kujuneb positiivseks ainult siis, kui kõik erinevad äh, rahvamajandused pöörduvad kasvuteele. viimastel aastatel see nii ei ole olnud. sellepärast on ülitähtis, et me teeksime neid jõupingutusi erinevate rahastamisvahendite leidmiseks ja me peame mõtlema ka selle peale, mis liiki investoritega meil on tegemist ja kuidas neid investeeringuid tehakse just sellepärast tuleb see fond võimalikult kiiresti käima lükata, me ei tohi rohkem aega raisata. meie ees on väga suur dilemma. meil on palju regioone, äh, kus äh, elustandard äh, langeb ja sellepärast tulebki kiiresti reageerida. ja samal ajal tuleb meil see fond üles ehitada nii, et ta oleks võimalikult vastupidav selleks, et ähm, me bürokraatia kuhjade taga tegelikku eesmärki äh, silmist ei kaotaks. vahepeal äh, tuleb ähm, mõelda ka nende piirkondade peale, mis on kõige rohkem kannatanud kriisi ja kriisi tagajärgede all. Neid on väga lihtne võimalik identifitseerida, aga seda tuleks teha prioriteetide kaupa. Euroopa ei ole alati ühesugune, meil on väga suuri lõhesid ja meil on ka neid sektoreid, kus on väga suur kasvupotentsiaal ja teisi, kus kasvupotentsiaali pole suu-, suur. me peame toetama uuenduslikke tegevusvaldkondi, sest äh, tegemist on tihti äh, edukate projektidega, millega on võimalik siis ka lõhesid vähendada. nii et me peaksime investeerima rohkem äh, uuenduslikesse lahendesse, lahendustesse. see on meie jaoks kõige tähtsam. oleme raportööriga ka nendest küsimustest rääkinud ja hindan väga seda tööd, mida ta siiamaani on ära teinud variraportööride kohtumisel järgnevatel päevadel palume meie et ülempiiri küsimus veel kord tõstataks. kolm tuhat ettevõtet, kolm tuhat töötajat ettevõttes, mida tuleks alandada tuhande viiesajale. meil ei ole selle kohta kindlat arvamust, aga me leiame, et me peame leidma tõhusa lahenduse me räägime siin teenustest ja toodetest, mida pakuvad VKE-d tuhat viissada või kolm tuhat töötajat, see on tõesti väga suur vahe. ma kardan, et äh, mõlema numbri puhul võime me siiski rääkida juba päris suurtest ettevõtetest teatud piirkondades. nii et me peaksime leidma sellise lahenduse, mis sobiks kõikidele piirkondadele. selleks, et ei juhtuks see, et äh, mõni piirkond jääb investeerimiskavast välja või et mõnes piirkonnas ei tehta sellepärast, et keegi lihtsalt ei äh, tulnud selle peale, et vaadata täpselt, ähm, millised tööstusvaldkonnad on seal juba esindatud ja millised mitte. sotsiaaldemokraatide jaoks on mõned muudatusettepanekud eriti tähtsad. Ähm, nagu näiteks see, et tuleb täpselt paika panna äh, innovatsiooni toetavad sektorid. Ähm, see mõjutab tegelikult ju tervet Äh, tarnijate ahelat. me peame mõtlema nii avaliku sektori kui ka erasektori investeeringute peale. erasektori investeeringud on tähtsad, aga ka avaliku sektori investeeringud on tähtsad just selleks, et kaasata erasektori investeeringuid komisjoni ettepanekus on küll teatud ettepanekud sees, aga mulle tundub, et ähm, komisjon on olukorda üle hinnanud, ma ei usu, et erasektori investeeringud on nii tugevad. ja just sellepärast peaksime me keskenduma just nendele valdkondadele, kus me teame, et kui avalik sektor natukene investeerib, siis tegelikult in-, erasektor ähm, on valmis ka oma panuse andma. suur tänu raportöörile tehtud töö eest, suur tänu koostöövalmiduse eest ja tahan veel kord toonitada, et me oleme valmis tegema koostööd selleks, et äh, see projekt lõpetada tõesti enne tähtaega veel um,. aitäh, mina olen variraportöör ECR fraktsioonis. suur tänu var-, raportöörile selle eest, et ta on raportis selgelt keskendunud meie jaoks tähtsatele küsimustele, et meie komisjoni hääl on siin välja toodud just nendes tundlikes küsimustes, mille eest vastutavad, vastutab meie komisjon. on täiesti selge, et transpordikomisjon vastutab siis, kui selgelt on sees sõna transport ja kultuurikomisjon vastutab siis, kui selgelt on sees sõnad kultuur ja haridus ja tööstus ja uuringud siis, kui vastutab tööstuskomisjon. aga meie komisjoni pädevused on tihti sellised ähm, mitut valdkonda katvad ja meie pädevus puudutas just selgelt artiklit viis punkt kaks ja siis artiklis üks, äh, kus on paika pandud selle fondi eesmärgid. ja kui me hakkame siin rääkima teistest artiklitest, mille puhul meil ei ole pädevust, siis ma kardan, et isegi kui need muudatusettepanekud on tehtud ja neid on palju ja et nende taga on head kavatsused, nad võivad siiski äh, õõnestada meie ühtset sõnumit. suur tänu raportöörile selle eest, et ta esimeses muudatusettepanekus selgelt ütleb, et strateegiliste investeeringute fond peab ühtse turu reeglitega kooskõlas olema. me ei tohi turgu moonutada tegemist ei tohi olla diskrimineeriva õigusaktiga. me tõesti tahtsime, et kõigil oleks võrdsed võimalused just sellepärast, et konkurentsireeglid on äh, paika pandud, samamoodi selgelt on ka erandid välja võetud ja suur tänu tõesti kõikidele, kes sellest kinni pidasid ja muudatusettepanekuid tegi selle kohta. ja väga tähtis on tõesti, et vahendeid jagataks äh, nii, et mitte kedagi ei diskrimineerita peaksime vaatama, et kui raha tuleb ka Euroopa Liidu eelarve teistest osadest, et me tõesti võrdleme võrreldavaid asju, et me ei võta osaliselt raha eelarveridadelt, mille kaudu poleks kunagi investeeritud seda projekti, sellepärast et see on nii turukauge meede näiteks. ja invest-, strateegiliste investeeringute fond tegelikult äh, kujutabki ju endast äh, nii-öelda turul äh, lähedal seisvaid investeeringuid, sest selleks on ta ju loodud. strateegiliste investeeringute fond, ähm, tegemist on ajutise lahendusega, ajutise lahendusega, mis toimib, sest tegemist on strateegiliste investeeringute fondiga, millega üritatakse investeeringutele hoogu sisse lükata Euroopa Liidus, nendele investeeringutele, mis kriisi ajal on täiesti kadunud. ja meie fraktsioon soovib hoolitseda selle eest, et äh, äh selle fondiga ei õõnestataks mitmeaastast finantsraamistikku ja selle töö peaks olema käsikäes teiste investeerimist toetavate fondidega ja ka erasektori Äh, investeeringutega selleks, et äh, majanduskasvu tagada. tähtis on see, et äh, fond ei moonutaks turgu ja projektide väljavalimine peaks olema sõltumatute ekspertide käes. selle fondi politiseerimine võib tähendada seda, et investorid hirmutatakse eemale, just sellepärast me teeme muudatusettepanekuid just selle kohta, äh, et kuidas majandusliku suutlikkuse ja kasu kaudu tuleks äh, need äh, projektid välja valida väga tähtis on, et investoritel oleks usaldus ja kindlus ja nad peavad tõesti teadma, et need äh, investeeringud, mida nad teevad, on ka tõesti siis usaldusväärsed. mõndades muudatusettepanekutes öeldakse, et Euroopa Liidu eelarvest peaks väga vähe vahendeid tulema. see aga tähendab seda, et et strateegiliste investeeringute fond võib jääda alarahastatuks ja õõnestab kogu selle meetme usaldusväärsust ja sellepärast ma ei usu, et see oleks lahenduseks. kui me tahame, et see fond toimiks, siis me peaksime ka aru saama, et osaliselt tuleb ähm, raha Euroopa Liidu eelarvest. on liikmeid, kes on öelnud, et kui äh, on vaja ka teadusuuringute eelarvest raha võtta, siis ei tohiks alusuuringute äh, arvelt tulla või varajaste uuringute äh, eelarvest, vaid just äh, nendest valdkondadest, kus juba avaliku ja erasektori koostööprojektid on käimas. ja see on see küsimus nüüd, kuidas seda probleemi lahendada. jah, on selge, et me tahaksime rohkem teadusuuringutesse taristutesse rohkem raha, me soovime rohkem vahendeid digitaalse ühtse turu äh, taristusse. seda on võimalik tõesti teha investeeringute fondi ähm, finantsvõimenduse kaudu, aga tõesti tähtis on, et me võrdleksime võrreldavaid asju. Äh, need olid siis minupoolsed märkused ja ma tõesti kutsun teid üles, et äh, vaadakem täpselt, mille kohta me muudatusettepanekuid teeme. asi ei ole selles, et need muudatusettepanekud oleksid halvad, aga nad võivad lihtsalt õõnestada seda sõnumit, mida me tahame anda. Eh, um, suur tänu, Viki, suur tänu raportöörile. EFSI võib-olla parandab investeerimiskeskkonda, kuid me peame omalt poolt tagama, et tuleks juurde ka värsket kapitali. see on kõige olulisem praegusel hetkel ma ei näe siin neid suuri summasid, me näeme siin suurt võimendust, mis on väga tore kõik, aga võin teile kinnitada, et erainvesteeringud ei tule lihtsalt sellepärast, et kasutatakse võimendust. Nad tahavad, erainvestorid tahavad näha struktuurilisi reforme. kui me suudame motiveerida liikmesriike struktuurilisi reforme ellu viima siis võib-olla need tulevad, võib-olla siis vähemalt eelistades kuidagi neid liikmesriike, kes on äh, kohustusi võtnud ja rakenduse teele asu, asunud, selliseid liikmesriike tuleks investeerimisvõimaluste loomisel eelistada minu meelest. ei ole mõtet äh, head raha investeerida sinna, kuhu on juba halbu investeeringuid tehtud peaksime progressiivseid äh, tulevikule suunatud liikmesriike toetama sellisel juhul me toetame struktuurilisi reforme, mida rohkem struktuurilisi reforme, seda rohkem erainvesteeringuid ja kõik võidavad sellest. oma muudatusettepanekute projektis, projektides olen äh, meie komisjoni pädevuste piires äh, püüdnud äh, keskenduda artiklitele üks ja viis, aga oluline on minu jaoks ka selle fondi juhtimine otsustusprotsess peab olema sõltumatu, meil peab olema investeeringute komisjon, mis on äh, sõltumatu ja juhtkomisjon ja kogu äh, fondi töö peab olema läbipaistev. kui me tahame erainvesteeringuid selle fondi taha saada, siis on, on vaja tugevat äh, komisjoni, tugevat juhtkomisjoni ähm, ja usaldust ja, ja kaasata tuleb ka investeerimismaailma tegijad. Äh, ainult sellisel juhul see fond toimib. oma muudatusettepanekutes artikli üks kohta olen ma püüdnud tagada seda, et Euroopa Parlament ja nõukogu kaasseadusandjatena hindavad äh, Euroopa Investeerimispanka, enne kui see kokkulepe jõustub, EFSI peaks olema olemasolevate programm, olemasolevaid programme täiendava ja projektide rahastatava, rahastatavate projektide riskitase peaks olema kõrgem. kõrgem risk tähendab alati ka kõrgemat kasumit, kuid see ei tähenda seda, et ja, ja kui me räägime kõrge riskiga pro-, projektidest, siis äh, erainvestorid ootavad äh, kasumimäära kümme protsenti, mitte kaks protsenti. seda tuleb meeles pidada selle fondi puhul. erainvestorid tahavad palju tagasi saada. siis äh, EFSI peaks äh, energiaturu äh, integreerimisele keskenduma ja tõhusatele energiasüsteemidele, energiaturg on üks Euroopa Liidu olulisemaid prioriteete, see tuleks kindlasti kaasata, et selle valdkonna arengule rohkem hoogu sisse anda kui me energiaturgu suudame sünkroniseerida, siis hoiame palju raha kokku ning saavutame palju, loomulikult on oluliselt ka digitaalne turg e, e-juhtimine e, e-haldus ja nii edasi ja nii edasi. Need on minu peamised kommentaarid, olen valmis raportööriga ja variraportööridega homme arutelusid jätkama, aitäh. Tõnis Tiiang. suur tänu, proua esinaine. ka mina tahan tänada teid selle eest, mida te just ütlesite ja palusite meil ka keskenduda kõige asjakohasemale, olen püüdnud seda ka oma muudatusettepanekutes teha. ma ei tahtnud siin algatada uut põhimõttelist arutelu sel teemal, kas tegemist on hea vahendiga või, või mitte liikmesriigid äh, ei saa investeeringuid pakkuda, äh, sellepärast et meil on kärpemeetmed, minu jaoks on kummaline, et nüüd siis, kui äh, vahendid antakse Euroopa tasandile, siis jäetakse see kohe eelarve puudujäägist välja ja, ja järsku rahad on olemas. miks ei saa seda teha liikmesriigi tasandil, tahaksin mina küsida, aga jätan selle põhimõttelise arutelu praegu sinnapaika ja pöördume selle juurde kunagi muul ajal tagasi ja keskendume siis muudatusettepanekutele. ja mainiksin praegu veel ka seda, et olen ka eelarve kontrolli komisjonis variraportöör ning saime just kontrollikojalt väga kriitilise aruande. me ei saa rahastada erariskiprojekte avalike rahadega Äh, millest kasum äh, läheb äh, erasektorile, aga kahjum, kahjumi tekkides tuleks kanda maksi-, maksumaksja poolt. me kontrolli, eelarve kontrolli komisjonis tegeleme selle teemaga, ma ei ole siin muudatusettepanekuid selle kohta esitanud, aga aga need on suured küsimused, mis on väga asjakohased, ehkki me oma IMCO komisjoni arvamuses ei saa sellele keskenduda, kuid mul siiski on mõned muudatusettepanekud mul oli väga hea meel äh, Rahvapartei lähenemise üle VKE-dele. VKE-d, nagu ka mina olen oma muudatusettepanekus rõhutanud, peaksid olema kõige suuremad kasusaajad investeerimisplaanist. me oleme teinud oma komisjonis juba väga palju ära selleks, et VKE-sid toetada ja see kuulub täiesti meie pädevusse. teine minu tõstatatav punkt puudutas läbipaistvust. siin ka ALDE esindaja just hetk tagasi rääkis sellest ähm, juhtimisega seoses, aga mis puudutab Euroopa Investeerimispanka, siis tõesti läbipaistvus on kõige tähtsamal kohal. meie tahame raha eest midagi saada, see on meie huvides ja meie huvides on see, et ei toetataks projekte, äh, mis äh, ei, ei püsi püsti ja Econis samuti räägitakse sellest ja meie peaksime ka sellest rääkima. ja veel. ma tundsin muret sellepärast, et just innovatsiooni, et kasutatakse just nimelt innovatsioonifondi vahendeid, innovatsioon on väga oluline, väga oluline ühtse turu jaoks ja olen nõus teie lähenemisega, Viki peame saavutama õige tasakaalu, muidu meil tekivad puudujäägid innovatsiooni vallas. aitäh. kas keegi soovib veel sõna? proua Kallas, palun. tahaksin toetada seda, mida ütles kolleeg Antones Euroopa strateegiliste investeeringute fond, kui seda korraldada õigesti, võib ju ligi meelitada äh, erainvesteeringuid infrastruktuuri projektide jaoks. väga paljudel projektidel on pikaajaline risk, äh, mis on, ja neil on raske leida rahastust, äh, ehkki nad on majanduslikult elujõulised projektid, näiteks lairibasüsteemid on üks sellest valdkonnast Euroopa strateegiliste investeeringutes fondi, fondis äh, keskendutakse, keskendutakse strateegilistele investeeringutele, nagu minu kolleeg juba ennem ütles, juhtkomisjon on väga oluline, oluline on see ka, et oleksid äh, huvide konflikti, läbipaistvuse ja aruandluskohustuse eeskirjad paigas, seda nii juhtkomisjoni kui ka investeerimiskomitee puhul need annavad ka investeerijatele kindlust. ja siis, mis puudutab iduettevõtteid, siis meil äh, peaksid olema vahendid ka sellistele innovatiivsetele ettevõtetele, erinevad rahastamisvõimalused äh, lähtuvalt selliste ettevõtete erinevatest arenguetappidest. samuti peaksime me mõtlema selle üle, kuidas äh, defineerida edu ja kuidas äh, Äh, riski määratleda, mõned iduettevõtted peavad saama mitu korda pettumuse osaliseks, äh, enne kui nad edu saavutavad, nii et me peaksime andma neile võimaluse äh, ka läbi kukkuda, et nad siis hiljem saaksid edu saavutada uuesti üritades. aitäh! Mm, ma tean, et komisjon kuulas väga tähelepanelikult siinseid sõnavõtte, kas te soovite veel minutiks sõna võtta, enne kui ma raportöörile sõna annan? jah, suur tänu. nii üks kui teine fraktsioon on juba palju ära öelnud sellest, mida mina oleksin tahtnud öelda, suur tänu raportöörile, variraportööridele, kes on seda juba teinud, hoolimata sellest, et me oleme loomulikult tõesti kõrvad lahti hoidnud ja kuulanud, mida teil on öelda. oleme näinud, et erinevate fraktsioonide arvamused on mõningates küsimustes erinevad, aga mainiksin siiski omalt poolt üle need küsimused, mis meie jaoks on väga olulised, püüdes selgitada ka, miks need meie jaoks nii tähtsal kohal on. kõigepealt loomulikult on meil väga hea meel selle üle, et nagu sotsiaaldemokraatia esindaja ütles, me kõik teame, et tegemist on kiireloomulise teemaga me kõik oleme selles ühel meelel, me oleme kõik ühel meelel ka üldise arusaamisega, me kõik teame, et me vajame kiiresti investeeringuid, vajame kiiresti uusi töökohti Euroopa Liidus. ja me peame midagi kiiresti ette võtma ja kõik see, mida me ette võtame, peab olema mõttekas ning ka piisavalt ulatuslik sellepärast just on tehtud ettepanek Euroopa strateegilise investeeringute fondi kohta. see on ük-, sellega proote-, luuakse kolmsada viisteist miljardit uut invest-, eurot uusi investeeringuid järgneva kolme aasta jooksul, et luua uusi töökohti, mis käivad investeeringutega käsikäes. katsume seda teha nii kiiresti kui vähegi võimalik, sellepärast et äh, iga euro, mille abil me oleksime võinud äh, töökohti luua, äh, kuid äh, mis jäi kasutamata, tähendab läbikukkumist meie jaoks. oleme seisukohal, et kõik pikalevenivad protsessid õigusloomelises mõttes, kuid ka rakenduslikus mõttes on ebasoovitavad, oleme seetõttu väga sujuva menetlusliku ettepaneku teinud, et asjad toimiksid hästi kiiresti ning äh, katsun siiski siis väga kiiresti kokku võtta, kui aeg on napp. ühesõnaga, me tahaksime kiiret ja paindlikku lähenemist, et saaksime erakapitali äh, võimalikult äh, hästi mobiliseerida tahaksime vältida pikki keerulisi rakenduslikke protsesse selle direktiivi äh, rakendamisega seoses. loomulikult äh, tegemi-, kuna tegemist on äh, avalike vahenditega, siis tuleb teatavatest piirangutest lähtuda Euroopa poliitikas, kuid ja arvesse tuleb võtta ka täiendavuse äh, mõõdet, me ei peaks äh, rahastama selliseid projekte, mis niikuinii rahastamist leiavad. ja meie rahastamise andmine peaks olema võimalikult kiire ja tõhus. ja lõpetuseks. siia on esit-, siin on esitatud muudatusettepanekutes küsimusi selle kohta ka, kust need rahad peaksid tulema. me mõistame täielikult seda et äh, vähem vähendada vahendeid nende, nende projektide jaoks, mis on turust kaugel, Horisont kaks, kaks tuhat kakskümmend, äh, mitte niivõrd turuküsimustega seotud äh, vahendid. Nende ülekandmine ei ole niivõrd võrreldav. seal on turu teemaga tegelevate projektide puhul on ümber äh, suunamiste määr märkimisväärselt suurem. no türa. suur tänu. teen äh, kiiresti. Äh, me tahaksime piirduda oma komisjoni pädevusalaga ning oleme otsustanud keskenduda meie komisjoni töövaldkonnale. siin räägiti investeeringutest, kärpeprojektide, kärpemeetmetest ja investeeringute äh, tegemise tasandist, ma saan aru, see on sellised põhjapanevad arutelud, aga me keskenduksime siiski arvamusele. ja me kõik oleme nõus sellega, et me tahame äh, kaitsta meie turgu, me tahame kaitsta meie väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid äh, ja, ja seetõttu on väga oluline, et me kiiresti reageerime, meil on äh, kakskümmend kuus, kakskümmend seitse miljonit töötut, äh, äh, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted kannatavad ja seetõttu me peame midagi tegema. ja kui me selle vahendiga suudame midagi siis ette võtta, siis seda parem, aitäh. suur tänu! muid küsimusi meil ei ole, nii et suur tänu kõigile, kes äh, kohal olid, suur tänu kolleegide asendajatele, kohtume uuesti kas esmaspäeval või teisipäeval. kahekümne neljandal äh, märtsil kell kolm. suur tänu kõikidele ja nüüd äh, jätkame koordinaatorite koosolekuga